toetab oma regioone, et me säilitame oma regioonide loodusliku rikkuse ja ma tänan, härra president, et te mulle sõna andsite. nii, kolleegid, nüüd me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, see on Silvana Rapti raport, mis käsitleb univer-, universaalteenuseid ja hädaabinumbrit sada kaksteist ning ma annangi kohe sõna raportöörile Silvana Raptile. E, mitu minutit mul on, küsib kõneleja kõneleja soovib uuesti teada, mitu minutit, neli minutit on kõnelejal aega, hüva. niisiis alustan ja praegusest ka neli minutit räägin. kallid kolleegid, see raport, mida me siin arutame, mis käsitleb universaalteenuseid ja hädaabinumbrit sada kaksteist, kõigepealt olgu nimetatud, et hädaabi number sada kaksteist on äärmiselt kasulik, aga ta ei ole ikkagi piisavalt tuntud, isegi mitte ainult Euroopas ainult, ainult kakskümmend kuus protsenti Euroopa kodanikest teavad, mida tähendab number üks, üks, kaks. kui kasulik see on ja millele see juurdepääsu tagab. me peaksime püüdma tagada, et inimeste hulk, kes teavad, et tegu on hädaabinumbriga, kasvab vähemalt kaheksakümne protsendini. see on äärmiselt ambitsioonikas eesmärk ja selleks, et seda saavutada, tuleb ka midagi teha. ning minu arust on meil tarvis teha kolme asja, esiteks pakkuda infot koolides või massimeediavahendites ja samuti näiteks äh, turistidele tuleks anda infot selle kohta, kui turistid jõuavad mingisse riiki, siis on neil tarvis saada seda infot kohe raudteejaamades, lennujaamades ja nii edasi. lisaks sellele Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid omavahel koostööd tegema selle numbri reklaamimiseks. me teame ju väga hästi, kui oluline on kodanikele teada hädaabinumbrit, praegu on just suvi, inimesed on puhkustel ning äh, üks, üks, kaks tegelikult tagab turvalisuse, see annab inimestele teadmise, nad saavad rahutada, rahul-, lahendada oma probleemid ükskõik, kus nad ka ei viibiks ja saavad seda teha igas keeles. ükskõik, mis keelt te kasutate, esit-, helistades sellel numbril saate alati, alati probleemid lahendatud. aga oluline on teha kindlaks, kust kõne tuleb niimoodi, et oleks võimalik abi pakkuda. seega on olulise tähtsusega ka tehnoloogia. ja siin me vaatamegi niinimetatud universaalteenuseid. kõigepealt oleks tarvis selgitada, mida tähendab rääkida universaalteenustest. universaalteenused on väga olulised, need on alusteenused ja need on alusteenused, esmased teenused mõistliku hinnaga. universaalteenuse kontseptsioon on nimetatud kahe tuhande teise aasta direktiiviks, kahe tuhande kaheksandal aastal vaadati see direktiiv uuesti üle ning äh, selle aasta mais lõppes direktiivi ülevõtmise periood, nii et nüüd on saabunud aeg, millal me saame hinnata selle direktiivi mõju ja meil on tõesti tarvis mõjuhinnangut, enne kui me järgmisesse faasi edasi liigume. me räägime sellest praegu just niisugusel ajal, kui see on väga oluline. see on oluline nii liikmesriikide majandus ja finantspositsiooni seisukohast lähtudes sellepärast et me peame rõhutama et universaalteenus ei ole mitte ainus ega mitte kõige olulisem element sellepärast et me peame pakkuma mõistlikke teenuseid mõistliku hinnaga ja kokkuvõttes peame püüdma tarbijatele parimat teenust tagada. praegu on küsimus selles, kavas, mis me oleme enda jaoks kehtestanud ja eesmärkides, mis me oleme enda jaoks paika pannud. esmased teenused on niisugused, mis peavad olema kättesaadavad kõigile, mitte ainult viiekümnele protsendile. kõnelejad katkestatakse, kuid proua Rapti jätkab niisiis esmased teenused on niisugused asjad mis peaksid olema pak- kättesaadavad kõigile, seda peaks pakkuma eh, avalik sektor ja erasektor. Eh, hästi, aitäh, proua Rapti ning eh, nüüd järgmisena saab sõna proua Bassescu sellel samal teemal. suur tänu, härra president minu arvates kõige olulisem siinkohal on tagada kommunikatsiooni kättesaadavus kõikidele Euroopa kodanikele ning minu arvates see raport pakub ka lahendusi. Sii-, niimoodi me saame edendada sotsiaalset kaasatust ja suunata investeeringuid õigetesse, õigetesse kohtadesse ning universaalteenuse direktiiv ongi võtmeks siinkohal. üks, üks, kaks number on äärmiselt oluline ja on oluline jätkata seda kampaaniat rahva teadlikkuse suurendamiseks. samuti soovin rõhutada asjaolu, et need institutsioonid, mis tegelevad hädaabiolukordadega, peaksid samuti kaasa lööma, nendega tuleks koostööd teha. samuti ma toetan algatust selles teenuse, teenistuses kasutada äh, tõlke ja samuti, äh, samuti positsioneerida helistajat. suur tänu! Uh, suur tänu olles äh, äh, proua Rapti variraportööri ja äh, komisjoni eesistuja, ma tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase tasakaalustatud raporti eest ning õigeaegse panuse eest, vaadates meie komisjoni töö tulemusena. ma tervitan proua Malmstroni, kes esindab siin Nelli Gröö, siis ma tean ka seda, et Rootsi, nagu ka paljud teised riigad, riigid tegelevad väga põhjalikult lairibateenuste lev levitamisega lev Äh, ma usun, et äh, proua Raptil on õigus, et äh, kuna, kui ta ütleb, et praegu see universaalteenus on vananenud, ja tal on õigus, sest mina töötasin selles valdkonnas aastal üheksakümmend üheksa ja siis mobiiltelefonid alles hakkasid levima. kui nüüd Euroopa kodanikel on rohkem kui üks mobiiltelefon. selles mõttes on antud universaalteenus juba muut-, muutunud. Äh, lairiba on levima hakanud praegusel hetkel, valitsused annavad äh, oma parima selleks, et programme edastada, kuid äh, me peaksime ka jälgima seda, et universaalteenuse põhimõte, millele katkestatakse aega täis, on oluline ka võimaldada puuetega inimestele hädaabiteenustel ligipääsu ning me peaksime selles osas võtma arvesse ka erinevaid õiguslikke abinõusid. suur tänu, härra Haabor! ja proua Roitova. suur tänu. ma ei hakka kordum-, kordama seda, mida eelkõneleja on juba öelnud, kuid ma usun, et hädaabinumbri probleem on seotud sellega, et see on tea-, tuntud ainult kahekümne seitsmele protsendile Euroopa kodanikest, ehk siis ma usun, et prioriteediks peaks olema avaliku teadvustamine äh, heliste asukoha äh, tuvastamine peab olema parendatud selleks, et päästa rohkem elusid. toetan ka seda ideed, ideed, mis puudutab ka ümberpööratud sada kaksteist süsteemi, mis viiks sisse varase hoiatuse süsteemi telekomiteenuste äh, jaoks, mis puudutab erinevaid looduskatastroofe. ma toetan ka äh, ka puuetega inimestele mõeldud täiendavad teenused ning ma tervitan Euroopa Komisjoni äh, kohustust, mis puudutab lairiba levikut äh, Euroopa kodanikele, kes elavad väljaspool suuri linnu. suur tänu ja äh, proua Figueiredo. Eh, suur tänu ma usun, et tänane debatt on äärmiselt oluline ja me kõik teame, et universaalteenus on äärmiselt oluline ning äh, number üks, üks, kaks peaks olema kõikidele inimestele tuntud. praegusel hetkel vähem kui kolmkümmend protsenti Euroopa kodanikest on sellest numbrist äh, teadlikud ja seostavad seda hädaabiteenuste väljakutsumisega see tähendab, et me peaksime ka äh, informatsiooni paremini levitama, peaksime kasutama selleks kindlasti interneti, raadio, lairiba selleks, et tagada inimeste teadlikkust antud teenustest. tahaksin öelda ka järgmist, et antud number või teenus ei peaks tähendama ka sotsiaalset tõrjutust. sest äh, väga paljud äh, inimesed äh, on vaesuseriskis, nendel ei ole ligipääsu uutele tehnoloogiatele ning see tähendab, et peaksime ka rakendama meetmeid, mille põhjal on võimalik meil garanteerida ligipääsu kõigile hädaabiteenuste väljakutsumiseks. see tähendab, et rahapuudus ei tohiks äh, muutuda tõkendiks selleks, mis takistab ligis universaalteenusele hädaabi numbril üks, üks, kaks suur tänu, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin toetada antud äh, raportit, mis äh, tegeleb universaalteenuse hädanumbriga äh, sada kaksteist. peaksime muutma antud teenuse kättesaadavaks üle terve Euroopa Liidu ning vajaduse korral peaks olema võimalik ka tuvastada helistaja asukoht. sellisel viisil saab äh, pakkuda abi helistajale. me saaksime sellisel viisil ka äh, vältida antud äh, hädaabinumbri kuritarvitamist. kui meil on tegemist kõnekeskusega, kus inimesed töötavad äh, väga suure surve all, et äh, nende arvele tehtaks äh, nalja ega äh, ega ei edastata siis võltshädateateid. me peaksime teenust pakkuma erinevates keeltes, sellepärast et inimesed kolivad erinevatesse Euroopa piirkondadesse, nad ei ähm,, ei saa rääkida oma, alati oma emakeeles, kuid äh, kõnekeskustes peaks olla olemas äh, siis enam levinud ke keeled äh, kindlasti kättesaadavad. suur tänu, härra Kalli. suur tänu. ma tahaksin äh, öelda ka seda, tegemist on väga olulise debatiga, mis on väga äh, huvitav kõikide kodanike jaoks ja väga palju meie heast tööst tegelikult ei jõua kodanikeni. väga lihtne on avalikustada kõike seda informatsiooni, mis on negatiivne, see läheb meediasse väga kiiresti, kuid head tööd ei äh, sellekohast informatsiooni edastada, odas, osaliselt meie oma süü. sest on juba öeldud, kui ainult kakskümmend kuus protsenti kodanikest on teadlikud, et selline võimalus on olemas, siis me peame küsima, mida me siis äh, sellega ette võtame ja kelle süü see on. ja ma usun, et tegemist on Äh, väga olulise valdkonnaga just puuetega inimestele ja ka tavalistele kodanikele, sellepärast et see pakub neile lisandväärtust. meie peaksime tegema kõik, mis võimalik selleks, et edastada et sellist, seda sõnumit kõikidele kodanikele, et nemad näeksid ka positiivset külge Euroopa Liidus, mis äh, kahjuks praegusel hetkel on äh, küllaltki jäänud kõrvale, suur tänu! suur tänu, härra Kelly ja palun nüüd volinik Malmström, mida komisjon arvab? universaalteenusest hädanumbrist üks, üks, kaks. komisjon leiab, et see on suurepärane, lugupeetud äh, eesistuja, lugupeetud liikmed ja ma tahaksin ka äh, siis õnnitleda raportööri suurepärase töö eest, mida tema on teinud ja mida on teinud ka MKNV antud raporti osas. mis puudutab universaalteenust, siis mul on väga hea meel nentida, et komisjon ja parlament on ühel meelel, mis puudutab seda millist rolli peaks hädaabi number mängima äh, ka äh, lairibateenust silmas pidades. tegemist on turvavõrguga, mille abil me püüame tagada, et äh, inimestel ei oleks piirdeid Äh, ühiskonnaelus osalemisele, kuna nendel ei ole piisavalt finantsilisi vahendeid. universaalteenus ei ole ainuke võimalus loomulikult, kuid äh, see peaks olema kindlasti üks osa nendest olulistest instrumentidest, mis meie jaoks on kättesaadavad. võtaks arvesse, millis, mis on, millised on kulud, äh, mis on seotud lairiba levitamisega, siis me peaksime ka jälgima, et telekomi tööstusele ei jääks liiga suur osa sellest koormast paindlikkus, mida võimaldavad äh, ka äh, uuendatud äh, telekomi reeglid on need, mis tagaksid ka paremat ligipääsu kõikidele ning see annab ka informatsiooni telekomi ettevõtetele. nii nagu ma ütlesin, see komisjon tahab kindlasti peale eelmise aasta konsultatsiooni parandada Euroopa lairibaühendust, me tahame abistada ka liikmesriike äh, pakkudes äh, ka äh, toetust olemasolevate universaalteenuste osutamise osas. meil on praegu diskussioonid liikmesriikidega ja ka antud sektoriga ning äh, me ootame siis ka informatsiooni elektroonilise side Euroopa reguleerida asutuste ühendatud ametist, BEREC-ist. me eeldame, et Euroopa kodanikel on parem võimalus pääseda ligi ka hädaabiteenustele, kuid me tahaksime saavutada ka paremaid telekomi teenuseid laiemalt. me peaksime kindlasti võimaldama ka ligipääsu puuetega inimestele ning tagama ka helistaja asukoha ähm, tuvastamise ning see on üks osa äh, laiendatud hädaabiteenuse väljakutsumise teenuses. parlament on kindlasti ka välja töötanud vastavad äh, võtme äh, tulemuslikkuse indeksi, mis kindlasti annaks ka standarde parandada komisjon on nõus, et üks, üks, kahe funktsioon ei ole tõhus, kui me ei edasta sellekohast informatsiooni, mis annaks neile teada, et üks, üks, kaks on nende jaoks igal pool Euroopas ja seega peaks komisjon äh, survestama liikmesriike, et antud informatsiooni levitatakse. loomulikult see valdkond on seotud ka meie kohustus liikmesriikidega, komisjon on toetanud äh, paremate äh, heade tavade ja informatsiooni ka liikmesriike, kus me toetame siis telekomi ettevõtteid ning me oleme mõelnud ka järgmise põlvkonna ähm, hädaabiteenistuse väljakutsumise vahendite peale. komisjon jätkab tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et tagada äh, kõrgel tasemel ja pädevat äh, koostööd hädaabinumbriga üks, üks, kaks, mis peab sammu ka arenevate tehnoloogiatega, suur tänu! aitäh, proua volinik, debatt hädaabinumbri osas on lõppenud ja me saame ette võtta järgmise päevakorrapunkti Anna-Maria Koratso-Pilt, tõhusam ja